Pan przewodniczący! E, kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie e, niisiis e, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on baronessa Ashtoni teadaanne õigusriigi põhimõtete kohta Venemaal ja annaksin sõna kõrge esindaja nimel proua Köörile palun. mikrofon. suur aitäh, härra president, austatud parlamendiliikmed. baroness Ashtoni taotlusel asendab Ungari eesistuja äh, täna kõrgete esindajate komisjoni asepresidenti. baroness Ashton, nagu te teate, võib-olla reisib äh, sellel nädalal Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ma tahaksin äh, teid tänada selle eest, et inimõiguste ja õigusriigi küsimus Venemaal on tõstatatud. hoolimata mõningatest positiivsetest äh, märguannetest president Medvedevilt eelmisel aastal on inimõiguste situatsioon ja eriti just Põhja-Kaukasuse eh, piirkonnas eh, tõsiselt murettekitav. vägivald, tagakiusamine, hirmutamine, mm, eh, kõik see on suunatud inimõiguste aktivistide, advokaatide ja ajakirjanike vastu ja see valmistab meile tõsist muret liiga palju on neid juhtumeid, mis seda kinnitavad. brutaalsed rünnakud Vene ajakirjaniku, ajakirjanike Oleg Kašina, Anatoli Adamtšuki ning keskkonnaaktivisti Konstantin Fetissovi vastu on viimased tõendid ebakindluse ja hirmutamise õhkkonnast, kus ajakirjanikud, aktivistid ja inimõiguste kaitsjad oma igapäevast tööd teevad seda hoolimata kinnitustest kõige kõrgemal tasandil, et süütegude kordasaajatele esitatakse süüdistused ja nad, nende üle mõidetakse kohut tuletaksin meelde siin proua Estemirova, proua Politkovskaja, proua Baburova, härra Markelovi juhte paljude teiste seast. tegemist on siin tõsise lakmustestiga Vene kohtusüsteemi sõltumatuse tõhususe seisukohalt niikaua, kui neid kuritegusid ei lahendata, valitseb karistamatuse õhkkond. on ka positiivseid arenguid, ma tahaksin siin mainida Moskva linnanõukogu otsust lubada korraldada rahumeelseid meeleavaldusi regulaarselt, mis varem olid keelatud, nagu näiteks artikkel kolmkümmend üks või siis raevupäev. me tervitame seda otsust. samas me saame me endiselt murettekitavaid äh, raporteid selle kohta, et suvaliselt arreteeritakse rahumeelseid meeleavaldajaid, sealhulgas opositsiooniliidreid, äh, kes samamoodi meelt avaldavad äh, ja seda kõikjal riigis. tegemist on tõsise küsimusega. sõna, kokkutuleku, ühinemisvabadus on kaasaegsete ühiskondade arengu eeltingimusteks. kõik need vabadused on ära toodud ka Vene Föderatsiooni põhiseaduses kõik need äh, on ka osaks äh, lubadustest, äh, mille alusel Venemaa on ÜRO, OSCE, OSCE ning Euroopa Nõukogu liige. Euroopa Liit kutsub üles Venemaad oma lubadustest kinni pidama ja tagama oma kodanike õigused. president Medvedjev on palunud presidendi inimõiguste nõukogul läbi vaadata Khodorkovski, Lebedevi ja Magnitski juhtumid me tervitame seda otsust. Euroopa Liit ei ole maha salanud seda, et tunneb tõsiselt muret selle üle, kuidas neid äh, kohtuasju on lahendatud. president Medvedev on samuti tihti sõna võtnud ja hukka mõistnud õigusliku nihilismi, mis Venemaale see viib. Euroopa Liit äh, toetab Venemaa jõupingutusi sellest ülesaamisel alates õigussüsteemi reformist. me oleme veendunud, et äh, on, et moderniseerimine põhineb õigusriigil ja selle õiglasel ja võrdsel kohaldamisel kõikjal. see on ka põhjuseks, miks see on meie moderniseerimispartnerluse üheks alustalaks. sellest, siin on juba palju ette valmistatud me toetame apelatsioonisüsteemi loomist tsiviil- ja kriminaalkohtuasjade puhul ja me aitame siin Venemaad tihedas koostöös ähm, presidendi ähm, ameti ning Euroopa Nõukoguga. me oleme samuti valmis abistama Venemaad korruptsioonivastases võitluses ja Haagi konventsiooni raames. olukord Põhja-Kaukasuses on eriti murettekitav ja kiireloomne tegevus siin on vajalik me tervitame uut äh, majandus- ja sotsiaalarengu äh, strateegiat ning äh, asepeaministri äh, Klopponini jõupingutusi, aga palju rohkem on vaja ette võtta selleks, et ähm, üle saada terroristide ähm, poolt äh, põhjustatud barbaarsetest rünnakutest ja sellega kaasnevatest tagajärgedest. puutumatus ja karistamatus, mis praegu kohaldub julgeolekujõududel, mis tegutsevad Tšetšeenias, on piirkonnas levitanud äh, tekitanud üha suurenevaid probleeme, see valmistab meile muret me avaldame austust kõikidele neile, kes on oma elu kaotanud, kes on ähm, rünnakute ohvriks langenud oma elukutse või uskumuste tõttu ja me avaldame tunnustust neile, kes ei äh, loobu oma tegevusest, äh, hoolimata sellest, et olukord on keeruline. härra president, praegune raport ei ole positiivne, aga siiski on ka positiivseid märguandeid inimõiguste olukorras Venemaal tihti aga tausta arengud ähm, tekitavad uusi raskusi ning äh, üldiselt ei ole tehtud äh, piisavalt selleks, et, et tegelikku edasiminekut saavutada. aga me ei tohi äh, lootust kaotada. Euroopa Inimõiguste kohtu, mm, kohtupraktika on tõsiseks stiimuliks, et Venemaal mm, peetakse kinni inimõigustest. me oleme alustanud tõsist dialoogi Venemaaga inimõigustele ja Venemaa on nõus sellega ja muidugi mõista kasutab Venemaa seda ära ka meie endi puudujääkide kritiseerimiseks, eks. me kindlasti jätkame sellel teel, sest sellele mingit alternatiivi ei ole. suur aitäh, lugupeetud eesistuja. ja nüüd annaksin sõna fraktsioonide esindajatele. kõigepealt Rahvapartei nimel härra Georgi Šõplin Uh, suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, lugupeetud nõukogu esindajad. Venemaa õigussüsteem ei vasta õigusriigi põhimõtetele. see see on negatiivne nii venelastele endile kui ka tervele maailmale. kui me räägime Venemaast, siis peab võtma arvesse ka erinevaid õigus, mitteõiguslikke äh, kriteeriume, nagu näiteks vägivald, äh, riiklik sekkumine ja nii edasi. Vene kodanikud kannatavad tohutu ebakindluse all ning kohtumenetlustes on äh, puudu läbipaistvusest Vene kodanikke mõjutab rohkem vägivald ning erapoolikus. ja tõesti, Euroopa Liit peaks seisma hea inimõiguste ees ka Venemaal. nii et Euroopa Liidul tegelikult ei ole mingisugust teist alternatiivi, kui lihtsalt elada rahus kõrvuti Venemaaga, kus õigusriigi põhimõtted ei kehti. nüüd palun Adrian Severin sotsiaaldemokraatide nimel härra president, daamid ja härrad, võimu jagamine riigi ning ühiskonna liikmete vahel näitab, kuidas võetakse vastu poliitilisi otsuseid. otsuste vastuvõtmise protsessi ennetatavus on tagatud professionismi, aususe ning kohtuvõimu sõltumatusega. Euroopa Liit ja Venemaa võiksid üheskoos asju ajada vaid tingimusel, et nende otsustusmehhanismid, kohtusüsteemid ning võimude äh, lahusus on sarnane. tegemist on partnerluse ning koostööga. me peame mitte loengut pidama, vaid olema partnerid. Venemaa on inimõiguste deklaratsioonile alla kirjutanud, ta on ka Euroopa Nõukogu liige, Euroopa Nõukogul on pädevus selleks, et uurida demokraatia ning õigusriigi põhimõtete järgimist Venemaal. Euroopa Liit seega peaks usaldama Euroopa Nõukogu selleks, et üheskoos Venemaaga saa-, tagada vabadusel, õigusel ja turvalisusel põhinev ala. Euroopa Liit ise, äh, kui ta ühineb inimõiguste deklaratsiooniga, siis peab ta kasutama oma liikmesust selleks, et kiirendada protsesse Venemaal demokraatia ning õigusriigi põhimõtete leviku osas. daamid ja härrad, Euroopa Parlamendil öö, äh, oli omal ajal sama palju võimu kui väikesel vabaühendusel ja ta ei saanud teha rohkem kui lihtsalt ähm, häbistada äh, Venemaad. nüüd aga Lissaboni lepinguga on meil rohkem võimu ning ühtlasi ka suurem vastutus. me ei tohi äh, lasta oma tunnetel lõõkele lüüa, me ei saa oma väärtusi äh, suvaliselt kohelda ja me ei saa samal ajal olla nii kohtualune kui kohtumõistja me ei tohi langeda ka lobitöö tegijate lõksu. me peame näitama, et meie lähenemine on küps, me peame jääma avatuks, kuid samas äh, kindlameelseks, just nimelt need vahendid on kõige paremaks relvaks meie läbirääkimistes Venemaaga, samal ajal kui meie kodanikud on andnud meile ülesande töötada välja strateegiline partnerlus Venemaaga ja mitte panna alust siin uuele külmale sõjale. Kristiina Ojuland, palun suur tänu, härra president, meie arvates on Venemaa näol tegemist olulise partneriga Euroopa Liidu jaoks ja seega me eeldame, et Venemaa austaks rahvusvahelisi kohustusi ning rakendaks ellu ka omaenda kodanike põhiseaduslikke õigusi. on tõsi, et ähm, kodanikuõiguste ning inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine Venemaal on väga levinud seaduste mittejärgmine ning korruptsioon on viinud kolmesaja tuhande Vene kodaniku emigreerumiseni vaid eelmisel aastal. raske on äh, siin äh, näha seda, kuidas sellises ähm, tingi-, sellistes tingimustes on võimalik äh, soodustada rahvusvahelisi ning riigisiseseid investeeringuid olukord Põhja-Kaukaasias on üks selge näide sellest, mis Venemaal toimub. Venemaa põhiseaduses on ette nähtud mitte, mitmeparteisüsteem, aga de facto on ellu rakendunud üheparteisüsteem. ma tahaksin paluda nõukogu Äh, esindajalt vastata äh, küsimusele, et milliseid sanktsioone rakendatakse nende Vene ametnike vastu, kes otseselt vastutavad inimõiguste rikkumises ning õigusriigi põhimõtete moonutamises. Euroopa Liit peab äh, olema sidus oma poliitikas ähm, äh, kolmandate riikide suhtes ja kui me nüüd pigistame silma kinni mõnede oluliste rikkumiste puhul teatud riikides, äh, siis äh, vähendab see Euroopa Liidu usaldusväärsust. me ei saa jätkata harilikke suhteid Venemaaga, kui seal ei toimu mingisugust edasiminekut, tõde peab päevavalgele tulema. aitäh, härra Werner Schulz Roheliste nimel! härra president, daamid ja härrad, Vene Föderatsioon on vaatamata laitmatule konstitutsioonile ikkagi veel väga kaugel õigusriigist. funktsioneeriva õigusriigi tunnused puuduvad selles riigis, seal ei ole sõltumatut kohtusüsteemi ja sarkastiline soovitus on pöörduda oma probleemidega Strasbourgi kohe otse. inimesed Äh, teevad ka seda enamik kaebusi, mis kohtule on esitatud, ongi just nimelt Venemaalt pärit. kuigi äh, president Medvedjev äh, ja peaminister Putin on korduvalt kinnitanud, et nad võitlevad õigusliku nihilismi vastu Venemaal, ei järgne nende sõnadele tegusid. seda võib nimetada küüniliseks lähenemiseks Venemaal ei tee kohtud otsuseid ilma, et nad oleksid seda eelnevalt võimuesindajatega läbi arutanud. Venemaal äh, ollakse väga kaugel õiglusest, seda näitab väga selgelt ka Hodorkovski juhtum. Äh, selgelt on näha, et kohtute otsused on äh, kõrgemalt poolt dikteeritud. Venemaa õigussüsteem on jäänud Gulagi aegadesse juhitud äh, demokraatiaga äh, kaasneb juhitud kohtusüsteem. Äh, õigussüsteem ei toimi, kui kõne all on poliitiliste teisiti mõtlejate jälitamisega. hirmuäratavad on ka, hirmuäratav on ka olukord kohtutes advokaat Magnitski, kes juhtis tähelepanu äh, sellele, äh, pidi äh, lahkuma elust just seetõttu, et haiglas ei võimald-, et vanglas ei võimaldatud talle arstiabi. me näeme, et kodanikel puuduvad põhiseadusega garanteeritud õigused äh, seda vaatamata sellele, et Venemaa on äh, võtnud endale rahvusvahelisel tasandil kohustusi. presidendi valimised, parlamendi valimised äh, ning õiglane valimisvõitlus peaksid olema eeldused, mis aitaksid Venemaal jõuda õigele teele. palju tänu! aitäh, Charles Tannock, palun! lugupeetud president, Venemaa on tõs- äh,, oluliseks partneriks äh, Euroopa Liidule, aga me ei saa äh, teha nägu, et Venemaal kehtiks demokraatia ja õigusriik. Äh, ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate äh, mõrvamised ning äh, poliitilised kohtumõistmised, kõik see seda näitab. miks Euroopa Nõukogu liikmena seda talutakse? Wikileaksi eh, läbi me nägime, et eh, Venemaad kirjeldatakse kui maffiariiki. aga ometigi me eh, toetame endiselt autoritaarset sealset valitsust. Venemaal on seitsme tuhande juhtumi, kahekümne seitsme tuhande juhtumi, kus on kahtlaseid otsuseid langetanud see näitab, äh, kuivõrd absurdne Venemaa liikmelisus Euroopa Nõukogus, aga see näitab ka seda, et Euroopa Nõukogu ignoreeritakse üha enam rahvusvahelisel tasandil. kahjuks selle tulemusena paljud äh, britid arvavad, et äh, Ühendkuningriik peaks hoopis läbi vaatama, kas jätkab selle organisatsiooni liikmena. suur aitäh, läks võib-olla kergelt liiga kiiresti tõlkide jaoks, kellel võis tekkida probleeme. härra Bruno Kolnis, palun. kui palju mul aega on, küsib äh, härra Kolnis. üks minut. lugupeetud president, meie parlament usub, et äh, võib anda õppetunde äh, Venemaale inimõigustes, aga enne tuleb enda ukse esine puhtaks püstida. härra Tänok rääkis härra Julian Assange'ist, eh, eh, dissidendist, Wikileaksi juhist, eh, kelle tegevust ma küll ei toeta. teda on kinni peetud aga Suurbritannias Rootsi väljaandmistaotluse alusel täiesti naeruväärsetel põhjustel, olgugi et me teame, et Rootsi on lihtsalt üheks etapiks enne tema väljaandmist Ameerika Ühendriikidele süüdistatakse äh, kahe naisterahva vägistamises. üks neist väitab aga, et lihtsalt preservatiiv äh, läks katki äh, suhte ajal, milles mõlemad olid äh, kokkuleppele jõudnud. E, on ilmselge, et kui need kaks naisterahvast ei soovinud nii-öelda olla vägistatud, siis ei oleks nad pidanud ka tema voodisse pugema, tegemist ei ole mitte nende õiguste rikkumisega, vaid au küsimusega kõnelejad katkestatakse. lugupeetud kolleeg, me räägime Venemaa küsimustest, me räägime Venemaa küsimustest. härra Kolnis jätkab ilma mikrofonita. mikro. ja, ja. Dear colleague, dear colleague. Yeah, yeah, I understand. jah, kallis kolleeg, ma mõistan. aga meil on päevakorras siin äh, arutelu ette nähtud olukorra üle Venemaal, nii et ma kahetsen väga, aga me ei saa arutelu kestel niimoodi teemat muutma hakata. tõesti väga kahju. järgmine kõneleja, teised kõnelejad nüüd. proua Riia Oomen-Ruiten. Eh, austatud härra president, tänane arutelu eh, on alguse saanud ka eh, seetõttu, eh, et Venemaa eh, poliitika see on riigi moderniseerimine, seda on korduvalt rõhutanud ka härra Putin, aga samas me näeme, meil on väga palju konkreetseid näiteid selle kohta, et kaasajastamine ei, ei leia sugugi aset, kui me vaatame korruptsioonitaset, siis mitmete allikate andmetel on korruptsioon järjest suurenenud kui me äh, näe-, vaatame, kuidas äh, inimõiguslasi vangistatakse ka äh, Sahharovi preemia saanud isikuid, siis härra president, ma sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et moderniseerimist tuleks tõepoolest tõsiselt nõuda, kui me tahame, et Venemaa kui meie partner moderniseeriks oma õigussüsteemi, siis läbirääkimistel mitmete lepingute üle Venemaaga tuleks meil moderniseerimisele piisavalt tähelepanu pöörata, e, vaid viis, kuus mm, lepingud sisaldavad selliseid punkte. ma leian, et meie raport suhetest Venemaaga äh, peaks olema suunatud sellele, et me kutsume Venemaad üles õigusriiki sisse viima. täna saab järgmine kõneleja, austatud president, lugupeetud kolleegid, mul on väga kahju, et sellel arutelul on ette nähtud nii vähe aega ja mul on kahju ka sellest, et kõrge esindaja ei saa kohal viibida. Catherine Ashton töötas Euroopa strateegiliste partneritega eh, arendatava koostöö eh, parandamise strateegia vallas. me leiame, et ei ole väga mõistlik pidada seda arutelu ilma temata. ükski eh, teine strateegiline partner ei ole meile nii lähedal kui Venemaa, seda nii majanduslikust kui geograafilisest aspektist Venemaa poliitiline areng on seetõttu meie jaoks väga oluline. meie töökava peaks sellega arvestama. me peame arvestama ka juba välja töötatud dokumentidega. meie töökava moderniseerimise valdkonnas sisaldab väga palju õigeid algatusi. me peame toetama jõuliselt positiivseid arenguid Venemaal meie partnerlus peab tõepoolest olema kasulik, kasulik kõikidele ja eelkõige kodanikele. Venemaa president on rõhutanud, kui oluline on selline koostöö ka Venemaa jaoks kui moderniseerimine peab olema jätkusuutlik, siis ei saa me silmas pidada ainult tehnoloogiat. me ei saa pöörata tähelepanu mitte ainult äh, majandusele, vaid see kõik peab põhinema õigusriigi põhimõtetel kui me tagame õigusriikliku raamistiku, siis on võimalik rääkida ka innovaatilisest lähenemisest majandusele me peame saavutama moderniseerimise just õigusvaldkonnas. suur aitäh, nüüd palun Jacek Protasevitš. suur tänu, härra president. sarnaselt paljude teiste kolleegidega, kes siiamaani on sõna võtnud, ühinen ka mina selle iseenesestmõistetava avaldusega Venemaa on Euroopa Liidu jaoks strateegiline partner, seda nii rahvusvahelise julgeoleku äh, mõttes kui ka majanduslikult. ja seega on täiesti iseenesestmõistetav, et me oleme nii huvitatud meie naaberriigi olukorrast. tundub, et äh, me ei, me näeme seal väga murettekitavaid trende vaid, vaid kolm protsenti venelastest usuvad, et neil on mingisugunegi äh, mõju oma riigi poliitilisele elule ja kaheksakümmend kaks protsenti venelastest ütlevad, et ametnikud Venemaal ei pea kinni kehtivast seadusandlusest, nii et tegemist on tõesti üsna äh, murettekitava ülevaatega olukorrast äh, riigis, mis meie jaoks on nii oluline. siiamaani toimunud arengust ei piisa majandusareng ei ole kõik, õigusriigi põhimõtted on väga oluliseks teemast ja peaksime nendeni keskenduma samamoodi, nagu me teeme seda ka teiste riikide puhul. suur tänu ja järgmiseks härra Kaaler, üks minut. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid laiendatud koostöö majandusvaldkonnas ja üldiste väljakutsete osas on tähtis, aga peale selle on tähtis mõelda ka õigusriigi põhimõtete peale ja et me tõstataksime selle küsimuse kõikidel kohtumistel. eelmisel nädalal rääkisime väga palju stabiilsusest, stabiilsusest ka Vahemere piirkonnas ja defineerisime, mis ei ole stabiilsus, nimelt autoritaarsed struktuurid aga ma arvan, et Venemaa puhul tähendab see seda ka seda, et stabiilsuse puhul äh, ei tohiks olla mingit poliitilist kohtute mõjutamist, ajakirjanike tagakiusamist ja inimõigustest võitlejate vangistamist, nii et sellepärast on alati õige aeg rääkida inimõigustest ja õigusriigi põhimõtetest Venemaaga ja ma loodan, et järgnevatel kuudel on meil võimalik Venemaaga nendest küsimustest rääkida ja Venemaale selgeks teha, et Venemaa paneb oma mäng, tuleviku kaalule, kui ta ei vii sisse õigusriigi põhimõtteid, suur tänu! suur tänu, härra Kaaler, järgmisena härra Kelam, palun, vaba mikrofoni raames. suur tänu, esimees! väga paljud äh, ajakirjanikud ja inimõiguste eest võitlejad on mõrvatud, nimesid on väga palju, sealhulgas ka Politkovskaja, kuid mitte ühtegi mõrva pole välja selgitatud, mitte kedagi pole süüdi mõistetud. Kremli režiim ei soovi tuua läbipaistvust ja õiglust äh, nende kuritegude uurimisel. Natalja Vassiljeva oli Hodorkovski protsessis äh, kohtunik. on üks konkreetne meede, mis näitab, et Euroopa Liit on tõsine eh, kaitsmaks õigusriiki. fakt, et Venemaa võimud on muutunud niivõrd närviliseks viisakeelu osas, näitab, et Euroopa Liidul on selles vallas positiivne võimalus viia sisse muutusi. suur tänu nüüd härra Watson. Äh, proua president, paljud näevad selles majas äh, selles kojas Venemaad eh, ühe liikmena suurest perekonnast, mis eh, tekkis pärast eh, Berliini müüri langemist, aga kahjuks niimoodi asjad ei ole kujunenud ja niisugune olukord tekitab suurt muret, sest me näeme, mida tehakse Venemaal vabaduse, demokraatia ja õigusriigiga. komisjon meie, kes siin meie keskel on, temal on rohkem kogemusi selles vallas kui meil kõigil, kõikidel kokku, kuid ma loodan, et komisjon eh, avaldab mm, survet eh, Venemaale, et tekita-, et tekiks uus poliitika, mis oleks eh, väärtuspõhine. me peaksime arutama nendega kaubandusküsimusi, arutades ka inimõigusi, aga ärgem laskem ka kõrvale juhtida õigest teelt kui meie rakendame kõikide suhtes samasuguseid põhimõtteid, eh, mis on õiged autoritaarsete riimide puhul, ainult siis ootab meid ees eetiline tulevik. Eh, proua Hatula. proua Haudala. Eh, ma liitun nende kolleegidega, kes ütlevad, et meil on vaja mõistlikke meetmeid suhetes autoritaarsete režiimidega, kus rikutakse inimõigusi. ja ma tahaksin küsida nüüd kõrge esindaja, esindajatelt, kas te olete valmis rakendama meetmeid nende suhtes, kes rikuvad inimõigusi, nii nagu on välja toodud parlamendi resolutsioonis viieteistkümnendast detsembrist, kus kutsutakse üles varade külmutamisele ja viisakeelule nendele kuuekümnele ametnikule, eh, keda võib seostada härra eh, Magnitski juhtumiga, kahjuks see inimene suri Venemaa vanglas. kas on tõesti paar julget välisministrit, kes selle algatuse käivitavad? ja tõepoolest, kõrge esindaja esindajad, kui osutub tõeks, et kohtunik Viktor Danilkin eh, kirjutas Hodorkovski ja Lebedevi otsuse äh, Moskva linnakohtu esimehe otsuse juhendite all, kas äh, selline kohtunik satuks sellisesse musta nimekirja? härra Paska. suur tänu, proua president, kallid kolleegid Venemaa on Euroopa Liidu üks kõige tähtsamaid partnerriike. tegemist on riigiga, kus demokraatlikud traditsioonid ei ole pikad ja Venemaa ikka veel ei lase demokraatial korralikult äh, õitseda. Venemaa väidab, et ta võitleb islamiterrorismi vastu ja et julgeolek äh, mängib väga suurt rolli seetõttu on standardid Venemaal meist erinevad ja seepärast on väga raske neid standardeid ka kontrollida või kritiseerida. dialoog Venemaaga peaks olema asjalik, kantud partnerlussuhetest me peaksime mõtlema, kuidas oleks võimalik süsteemi parandada me ei tohi Venemaale mitte ainult näpuga näidata, vaid me peaksime Venemaad kohtlema kui sõpra. temaga tuleks käituda korrektselt, sellepärast et meil on kõigil ühine huvi rahu maa Euroopas. Äh, härra Tarand, palun. Äh, suur tänu minu arvates äh, härra Schulz koostas niisuguse resolutsiooni, mis on väga hästi põhjendatud ja kus on tehtud ka õigeid järeldusi. kuid tegelikult eh, mina ei saanud aru, mida tahtis öelda härra Flekitš, sellepärast et kui eh, ma ei saa esitada küsimust ja seda ei luba meil olukord, eh, kodukord, siis miks ma üldse siin olen? kas ta tahtis öelda, et me peaksime sellest resolutsioonist loobuma või toetama seda täiel rinnal? aitäh! härra Fleckenstein like..., kas te sooviksite vastata sellele küsimusele? I didn't listen, sorry. ma ei kuulanud kahjuks kõnelejat, ütleb kõneleja. härra Fleckenstein. härra Tarand, kas soovite oma küsimust korrata? Yes. palun, härra Tarand. jah, härra Fleckenstein, mina ei olnud päris kindel, mida te tegite, millise ettepaneku te tegite, kas te tahtsite, et me toetame seda resolutsiooni? või te kutsusite meid hoopis üles selle vastuvõtmisest loobuma, aitäh. Fleckenstein. Fleckenstein. I will vote for. mina igatahes hääletan resolutsiooni poolt. Thank you. suur tänu. nüüd oleme me vaba mikrofoniga ühele poole saanud ning nüüd ma annan siis eh, sõna Eh, kõrge, välispoliitika kõrge esindaja esindajale, kui te olete valmis, siis palun. Uh, suur tänu, proua president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed kõigepealt ma tahaksin avaldada teile kõikidele tänu asjakohaste küsimuste eest, mis tõstatusid arutelu käigus. ma jagan teiega neid murepunkte, äh, mida väljendasid paljud sõnavõtjad ma usun, et Euroopa Liit tervikuna peaks ka edaspidi kõikidel tasanditel neid küsimusi tõstatama meie suhetes Venemaa vastaspoole esindajatega. me ei peaks olema kartlikud, me peaksime otseselt välja ütlema need konkreetsed küsimused. kui me tahame toimida strateegiliste partneritena ja ma usun, et me oleme Venemaale strateegiline partner, peame me olema valmis äh, tegelema ka raskete küsimustega. lubage öelda, et mul oli hea meel äh, tänase arutelu käigus kahel põhjusel. kõigepealt mitte keegi ei seadnud küsimuse alla fakti, et Venemaa on Euroopa Liidu jaoks oluline strateegiline partner ja teiseks, et oli üldine arusaam selles saalis, et täieliku demokraatia moderniseerimine, kehtestamine, õigusriigi põhimõtete loomine Venemaal ei ole veel lõpule jõudnud ja demokraatia toimimisel on Venemaal väga palju probleeme. ma edastan kõik äh, täna tõstatatud küsimused kõrge esindaja äh, komisjoni asepresidendile selleks, et me saaksime jätkata äh, nende jälgimist meie käsutuses olevate vahendite abil. ma usun, et Venemaa valitsuse eelseisev visiit Brüsselisse veebruaris annab meile suurepärase võimaluse neid küsimusi veel kord tõstatada ma tahan samas lisada, et Venemaa on äh, välisministrite nõukogu päevakorras pidevalt üleval ja te võib-olla ilmselt teate, et alates äh, eelmisest aastast on üks ülemkogusid pühendatud küsimustele meie suhetes strateegiliste partneritega ja äh, see toimus juba eelmise aasta septembris esimest korda ja ma usun, et president Van Rompuy jätkab seda traditsiooni ka käesoleval aastal. lubage vastata nüüd otseselt eh, mõningate parlamendiliikmete konkreetsetele küsimustele. kõigepealt proua Haudalale. inimõigused ja kõrge esindaja komisjoni asepresident eh, suhtub parlamendi resolutsiooni, mis võeti vastu eelmise aasta detsembris suure tõsidusega eh, Sergei Magnetski surm eeluurimisvanglalt ja Vera Trifonova juhtumit tuleb põhjalikult uurida ja loomulikult nõukogu, välisministrite nõukogu osutab sellele juhtumile erilist tähelepanu me jätkuvalt tõstatame neid probleeme kõikidel tasanditel, mitte ainult äh, kaks korda aastas toimuvatel äh, inimõiguste alaste konsultatsioonidel, vaid ka tippkohtumistel, nõudes Venemaal rahvusvaheliste kohustuste täitmist. igasugune otsus piiravate meetmete kohaldamiseks on nõukogu otsustada. selliseid vahendeid tuleb kaaluda väga äh, tähelepanelikult, lähtudes selgetest tõenditest. kõigepealt me pöördume Venemaa poole üleskutsega läbi viia korralik uurimine. vastuseks proua Omen Reutenile, kui te lubate, tahan ma öelda, et nagu ma juba mainisin, inimõigused on, on uue kokkuleppe läbirääkimise keskmes ja neid käsitletakse erinevatel rinnetel. me kinnitame teile, et Euroopa Liidu ja Venemaa kohustused inimõiguste täitmiseks ka vähemusrahvaste isikute suhtes on selles kokkuleppes väga äh, tähtsal kohal ja moodustuvad äh, tulevase kokkuleppe olulise komponendi. president, lugupeetud parlamendiliikmed, kokkuvõtteks lubage lühidalt äh, kokku võtta mõned punktid, mida ma mainisin ja õigusriigi põhimõtted, kohtunikkonna sõltumatus peavad jääma Venemaal praegu toimuvate reformide keskmes. Euroopa Liit peab olema valmis toetama Venemaad nende ettevõtmiste käigus. sõnavabadus, kogunemisvabadus, ühinemisvabadus on need nurgakivid, millele toetuvad kõik lääne demokraatiad. Venemaa peab täitma neid äh, kohustusse, mis ta on võtnud liitudes Euroopa Nõukogu, ÜRO ja OSCE-ga. Põhja-Kaukasus on jätkuvalt meile suureks murepunktiks. me peame julgustama Venemaad otsima jätkusuutlikku lahendust sellele endeemsele probleemile nimetatud piirkonnas oluline on siinjuures silmas pidada, et vaatamata paljudele probleemidele ja paljudele väljakutsetele, mis seisavad Venemaa ees käesoleval ajal, äh, võib mainida ka terve rida positiivseid arenguid ja me peame uskuma president Medvedevi äh, lubadustesse ja jätkama tõsist dialoogi Venemaaga ka inimõiguste alasel teemal kui esinevad sellised rikkumised, me loomulikult jälgime väga tähelepanekul asjade kulgu Venemaal. suur tänu teie väärtuslike kommentaaride eest ja kõrge esindaja, asepresident äh, äh, saab teavitatud kõikidest nendest küsimustest. suur tänu, see arutelu on praegu lõppenud. hääletus äh, toimub kell kaksteist. tegelikult seda teemat me hääletame neljapäeval, keskpäeval praegusel hetkel me eh, peatame oma koosoleku ja jätkame kell kaksteist.